Äh, kolmapäeval allkirjastab, allkirjastan koos ähm, nõukogu eesistujaga vastavalt kodukorra artiklile seitsekümmend kaheksa viis õigusakti, mis võeti vastu vastavalt seadusandlikule tavamenetlusele äh, ja nende õigusaktide pealkirjad avaldatakse äh,